okei okay,, friends, welcome back uh, to Brussels. kallid sõbrad, tere tulemast tagasi Brüsselisse ning äh, esimese asjana võtame vastu päevakorra, kas seda on võimalik teha ilma päevakorda muutmata, tundub nii. liigume siis edasi päevakorrapunkti number kaks juurde, milleks on äh, esimehe teadaanded, äh, tõlkerežiim on täna selline, et esindatud on kõik keeled, välja arvatud malta, bulgaaria ja horvaatia keel, kuid bulgaariakeelne tõlge on tagatud kolmapäeva pealelõunal, kui tuleb meile külla Bulgaaria minister Piiser Petkov. nüüd külastajate grupid, meid külastab kakskümmend üks kirjaliku tõlke õpilast Äh, Traat peadirektoraadist Luksemburgist, kes tulevad siia kolmapäeval. ja nüüd äh, erinevate koosolekute protokollide kinnitamine, ähm, kahekümne seitsmenda kuni kahekümne kaheksanda novembri koosoleku protokoll, kas kellelgi on kommentaare selles osas, tundub, et mitte. ja see tähendab, et nüüd me oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde neli, mis puudutab äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste raportit. eelmisel korral me rääkisime töötajate lähetamisest sellega seoses, aga täna me midagi siia lisada ei saa, kuid nagu te teate, siis täna õhtul on meil kohtumine kus leiab aset lähetatud töötajate teemaline triilöök, triloog teiste institutsioonidega ning see äh, saab olema viies triloog selle toimiku raames. nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti number viis juurde ja selleks on töötajate kaitse äh, riskide eest, mis on seotud kokkupuutega kartsinogeenide ja mutageenidega töökohal. Äh, tegemist äh, on teise osaga, ma loodan, et te kuulsite seda, mida ma eelnevalt ütlesin. nüüd oleme jõudnud siis olulise äh, teema juurde ja annan kõigepealt sõna raportöörile, härra Roleline, palun, sõna on teil. Merci, president, donc effectivement. suur aitäh, lugupeetud proua esinaine jah, äh, tegemist on äh, selle direktiivi äh, teise ülevaatamise osaga, see puudutab siis töötajate kokkupuudet kantserogeenide ja mutageenidega töökohal, ma tahaksin tänada kõiki kolleege nende muudatuste eest, mida nad mulle on saatnud, ma sain neid kokku pea sada kakskümmend tükki ja nad olid väga hea kvaliteediga. komisjon tegi omapoolse ettepaneku ja see oli väga huvitav Äh, ma olen seda tööd ka varem teinud ja ma tahaksin rõhutada, et äh, Mariann Tysonile volinikule on väga oluline see, et äh, ta selle algatusega välja tuli ja selle tööga uuesti alustas, mis puudutab töötajate kaitset mutageenide ja kantserogeenide eest. seda sellepärast, et tegelikult see olukord on viimase kümne aasta jooksul muutumatuna püsinud ja seetõttu on selle teemaga tegelemine väga oluline tegemist on tähtsa protsessiga, äh, seda sellepärast, et äh, me oleme nüüd pikendanud seda esimest äh, osa, praegu tegeleme siis teise osaga ja kolmas mm, osa ootab meid veel ees. nüüd me siis vaatame uuesti seda teemat üle nagu ma eelnevalt juba ütlesin, siis kui me esimest korda seda arutasime, siis mina tahtsin juba toona, et meie töö tugineks mm, teadlaste tööle, aga ka sotsiaalpartnerite tööle ja töötajate ning ametiühingute esindajate mm, tööle, kes kõige paremini teavad, milline on tegelik olukord äh, selles vallas ning äh, mida äh, see tööstusharu ja, ja ettevõtted peaksid tegema nagu varasemaltki peame me ka praegu mõistma, et me tegelikult tahame kaitsta äh, töötajaid äh, ja me peame vaatlema erinevaid sektoreid, erinevaid ettevõtteid ja väga oluline on äh, rakendada ja vastu võtta tõesti kohaldatavaid seadusi, mida ka järgima hakatakse. mis puudutab muudatusettepanekuid, mis minuni on jõudnud, siis Eh, nad on väga hästi koostatud, eh, aga lisaks sellele on eh, seal mm, palju ühiseid jooni ja ma töötan selle alusel, osad tahavad teemaga kaugemale minna, süvitsi rohkem minna, teised jällegi mitte, aga ma olen täiesti kindel, et me jõuame siiski kompromissile. oluliseks arutelupunktiks saab kindlasti olema heitmete küsimus. eriti just diiselmootorite heitmed. mina olen erinevate muudatusettepanekute puhul näinud, mis minuni on jõudnud, et kõik on ühel nõul, et tegemist on suure probleemiga. inimesed on mm, samas eriarvamuses sellega seoses, kuidas seda probleemi lahendada on neid, kes tahaksid, et ähm, äh, need kontsentratsioonid oleksid väga piiravad, teised jälle arvavad, et tuleks jätkata teadusuuringutega, et me peaksime asja edasi uurima selleks, et oleks võimalik äh, siduvamad piirmäärad lõpuks paika panna. minu ettepanek on Äh, teha tööd elementaarsüsiniku kallal, aga on ka selliseid inimesi, kes on keerukamate lähenemiste poolt. kuid äh, tegelikult tegemist on äh, valdkonnaga, kus tõenäoliselt ootavad meid ees kõige pikemad arutelud. aga põhimõtteliselt on inimesed siiski ühel meelel lõpptulemuse osas, vaatamata erinevatele lähenemisviisidele ja see on väga oluline äh, meie töös. Äh, mina olen rääkinud äh, siin käimasolevat, käimasolevast protsessist. me peame seda mõistma, et ega kui veel see tööfaas läbi saab, eh, meie töö sellega ei lõpe, me jätkame seda tööd ka tulevikus, see on pidev protsess ja see tähendab seda, et me oma praeguses faasis ei peaks liiga palju siia protsessi sisse panema. me ei, eh, loomulikult ei taha oma ambitsioone piirata, kuid me peame seda eh, protsessi käigus hoidma. on väga palju selliseid aineid, millega ka tulevikus tuleb veel tegeleda. homme saate te ka ülevaate muudatusettepanekutest, et me saaksime sel nädalal juba aruteludega alustada. minu ettepanek on kiirelt edasi liikuda. ma tahan seda teha sellepärast, et me peame juba kolmanda osa juurde varsti liikuma ja me peame tagama, et see kõik oleks selline pidev protsess ja me ei taha, et töö aeglustuks. edasi me oleme äh, Maritega head koostööd teinud, äh, me oleme saavutanud häid tulemusi. Äh, me oleme jõudnud üksmeelele nii parlamendisiseses töös kui ka kolmepoolsetel kohtumistel ja ma usun, et äh, ka tulevikus on äh, läbirääkimislaua ümber äh, samad inimesed, võib-olla ühe-kahe erandiga, igatahes meie oleme positiivselt meelestatud ja me kindlasti jätkame selle tööga. suur aitäh, härra Rolen, ütleb proua Ulskog. kõigepealt ma tahaksin tänada teid tehtud töö eest selle raporti eelnõu osas, ma usun, et see on heaks aluseks aruteludeks siin komisjonis ja ma tahaksin tänada ka komisjoni nendepoolsete ettepanekute eest, me teeme ka nende kallal tööd. nagu te minu muudatusettepanekutest näete, muudatusettepanekutest, mille ma olen teinud variraportöörina, siis nad toetavad härra Rolani ettepanekuid, mis puudutavad äh, polu äh, tsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, ka nõukogu on selles osas äh, meiega sama meelt ja ma arvan, et see on direktiivi parandamiseks väga oluline. üldiselt ma usun, et äh, me peame austama seda protsessi, ähm, mida äh, komisjon järgib, äh, kui me ei leia just mõnda väga head põhjust, miks seda mitte teha. kõigepealt äh, me peame Skõul komisjoni kaudu vaatama teadusuuringuid, siis sotsiaalpartneritega konsulteerima, vaatamaks, millised on piirmäärad ja siiani me olemegi nendel alustel tööd teinud. samal ajal aga loomulikult kõik ettepanekud on oma loomult ka poliitilised teatud määral ja see tähendab, et me peame ka küsimusi seadma ja eh, prioriteetidega sügavuti minema. mina leian, eh, et kui me räägime eh, teadlastest, teadusuuringutest või sotsiaalpartneritest, eh, siis eh, nemad on andnud meile omapoolse panuse selle kohta, millised peaksid olema piirmäärad, kas rangemad või mitte, millised eh, ained peaksid olema ka kaasatud nimekirja või mitte, ja me peaksime nende ettepanekuid arvesse võtma ja nende põhjal kujundama välja oma arvamuse ja tegema omad otsused. härra Roland on niimoodi tööd teinud juba ja ka mina olen seda teinud selle väga olulise raporti kallal ja just sel põhjusel mina äh, toetan äh, piirvääru, väärtuse paikapanemist äh, diiselmootorite heitgaasidele, nagu härra Rolangi, olen ka mina elementaarsüsiniku markerina välja pakkunud ja lisaks sellele lämmastikdioksiid võiks minu arvates ka olla marker uute mootorite puhul ja see tugineb teadusuuringutele, mille on ähm, Põhjamaade ekspertrühm ära teinud seoses terviseohtudega, mis tulenevad äh, äh, keemilistest ainetest, aga hollandlased on selle kallal tööd teinud äh, lisaks sellele Scowli töö diiselmootorite heitgaaside küsimuses ja Scowli töö on juba mm, lõpp, lõpule viidud ja me ootame nüüd selle avalikustamist, aga juba alates aastast kaks tuhat kaksteist äh, maailma Tervishoiuorganisatsioon on selgelt välja öelnud, et diiselmootorite heitgaasid põhjust vastavad vähki. üle kolme miljoni Euroopa töötaja on kokkupuutes nende heitgaasidega ja meil on teaduslikke tõendusmaterjale selle kohta. mõnedes riikides on juba paika pandud piirmäärad diiselmootorite heitgaasidele ja seetõttu mina toetan härra Rolani selles küsimuses. me peame liikuma edasi selleks, et kaitsta töötajaid. ja nüüd on meil võimalus seda ka eh, teha olles seda nüüd öelnud, annaksin sõna edasi järgmisele variraportöörile äh, proua McIntyre'ile ECR fraktsioonist. palun, sõna on teil. suur aitäh, proua esinaine. Äh, suur aitäh ka raportöörile härra Rolanile äh, tegemist on tõesti osaga pidevast protsessist ja ma usun, et me muutume järjest osavamaks, mida kauem me seda kõike teeme ma usun, et komisjoni ettepanekus sisalduvad piirmäärad tulenevad aastate pikkusest detailsest tööst, mm, millega on hinnatud olukorda, viidud läbi erinevaid teste ja nagu te ka ütlesite, siis äh, tegelikult on paika pandud äh, piirmäärade mm, määramiseks ka äh, kindel menetlus, mida me kõik toetame ja seda selleks, et tagada, et need piirmäärad oleksid tõenduspõhised, ähm, proportsionaalsed, piirmäärad peaksid olema mõõdetavad ja nende täitmine peaks olema ka saavutatav ma usun, et äh, tegutsemine selle nimel, et vähendada inimeste surmajuhtumeid kantserogeenide ja mutageenide kokkupuude tõttu, on ääretult oluline tegevus. ma usun ka, et äh, me peaksime mõistma, kui oluline on hea tava selles valdkonnas, näiteks äh, NEPS-i sotsiaaldialoogi kokkulepe, mis toetab Äh, kantserogeenide ja mutageenide direktiivi jõustamist. ja seetõttu olen mina esitanud äh, muudatusettepanekud nelikümmend kolm ja sada üheksateist väga oluline on see, et paika pannakse poliitikad selleks, et tagada, et kõik kokkupuuted selliste ainetega on võimalikult äh, vähesed ja madala tasemega ja seetõttu kokkupuute piirväärtused peaksid olema paika pandud sellel tasemel, mis aitavad äh, hallata riske, mida kujutab endast äh, kahjulike ainetega kokkupuutumine ja ma usun, et meie lõppeesmärgiks peaks olema saavutada kõige madalamad võimalikud piirmäärad, isegi madalamad kui seal, seadusega paika pandud piirmäärad ja seetõttu liikmesriigid peaksid aktiivselt investeerima teadusuuringutesse ja julgustama ettevõtteid selleks, et nad pidevalt püüdleksid võimalik, võimalikult madalate piirväärtuste poole. aga samas usun ma ka, et me ei peaks meelevaldselt panema paika nii madalaid piirnorme, et me ei suuda neid tegelikult jõustada ega mõõta. ja mina tahaksin sellega seoses rõhutada oma muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa ning muudatusettepaneku muudatusettepanekut nelikümmend kaks ja mina toetan muudatusettepanekut kakskümmend seitse, kolmkümmend, kolmkümmend neli ja nelikümmend üks ma usun, et mis tahes uued ettepanekud piirnormide muutmiseks eh, peavad olema allutatud eh, väga rangele hindamisprotsessile, mis on ette nähtud piirmäärade esialgseks paikapanemiseks. ja see puudutab ka eh, lisa, ainete lisamist nimekirja, ka see menetlus peab olema allutatud sellele kontrollile. ja sellega seoses on minu fraktsioonil teatud mureküsimusi äh, Mm, teatud muudatusettepanekute osas ja raportööri ettepaneku osas, mis puudutab äh, ohtlike ainete konsultatsiooni äh, piirmäärade osas diiselmootorite heitgaaside osas. Neid on väga palju siin, neid muudatusettepanekuid, kaheksa, kakskümmend, kakskümmend üks, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend viis, üheksakümmend kolm, äh, sada neliteist, sada viisteist ja sada kuusteist, ehk siis neid muudatusettepanekuid on väga palju, mis selle teemaga tegelevad ja nagu me teame, siis komisjon on otsustanud praegusel hetkel mitte lisada eh, neid eh, sinna nimekirja väga praktilistel põhjustel, mis on ära toodud jaos neli punkt kaks punkt kolm mõjuhinnangus, eh, mis on lisatud komisjonipoolsele ettepanekule ja seetõttu ma usun, et me peame väga hoolega mõtlema selle peale, mis puudutab nende, neid muudatuse ettepanekuid meie praeguses tööfaasis, et kas me tahame neid läbi suruda ikka või mitte lisaks sellele, Skoll on äh, ka järeldanud või öelnud, et äh, tervisepõhise künnise paikapanemine diiselmootorite heitgaasidega mm, kokkupuutel ei ole praegusel hetkel võimalik. kuid võib-olla me suudame jõuda mõistliku ja rakendatava äh, lahenduseni ja selleks tuleks kaasata ka parlamendipoolne ettepanek komisjonile teha rohkem tööd ära selles valdkonnas, nagu me oleme oleme teinud ka eh, reproduktiivtoksiinide osas, me oleme komisjonil ka seal valdkonnas palunud lisatööd teha ja minu muudatusettepanek viiskümmend kolm palub seda ja mina toetan ka teiste inimeste muudatusettepanekuid viiskümmend, kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend kuus, mis tegelevad sama teemaga. Eh, järgmine vastuoluline teema minu arvates puudutab polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, mis Äh, on äh, teema, äh, mil, mida tahetakse laiendada ja millele tahetakse piirväärtused paika panna. jah, ähm, tõesti on teatud küsimusi seoses nende mõjuga töötajate tervisele, kuid mina usun, et on vaja viia veel läbi teadusuuringuid selleks, et panna paika, milline on, kui suures ulatuses nad peaksid olema kaasatud. ja seetõttu mina toetan raporti muudatusettepanek number üheksa, viiskümmend üheksa ja kaheksakümmend seitse ka, kus kutsutakse komisjoni üles tegema veel mm, edasist tööd selles valdkonnas. meie fraktsioon usub, et teostatavus ja proportsionaalsus on põhimõtted, mida me peame kaaluma, kui me tahame jõuda nende mm, tasemeteni, mis on tõhusad ja saavutatavad ja ma tahaksin veel kord tänada raportööri tehtud töö eest ja mul on väga hea meel ka variraportööride koosolekul nädala sees selle teemaga edasi tegeleda, aitäh! suur tänu, proua McIntyre! ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Šampoon, palun. suur tänu, proua esimees. ma sooviksin kõigepealt alustada õnnitlussõnastega raportööri aadressil väga hea töö olete teinud ja väga hea platvorm on see, mille alusel on lihtsam kokkuleppele jõuda. asi on läinud seekord hästi ehm, tõesti ja sellepärast ma sooviksin ka tunnustust avaldada talle, aga nüüd ma jätaksin hispaania keeles. mõned märkused märkused selleks, et õigustada ALDE muudatusettepanekuid. soovisime esiteks rõhutada seda, kui oluline on see materjal töötajate tervise seisukohalt. piirmäärad, need vastuvõetavad piirmäärad ei ole mitte keskkonnaga seotud Äh, tähendab avalikkusega, vaid äh, kuigi nendega on need ka seotud, aga nad on pigem seotud kokkupuutega töö ajal ja seepärast on nad vägagi tihedalt seotud ka sellega, kui pikk see kokkupuuteaeg on kuna me räägime konkreetsemalt just nimelt töötajate tervisest, mitte keskkonnanäitajatest üldiselt, me peame olema nii praktilised siin kui vähegi võimalik, nagu ka härra Roland ütles selle kolmanda paketiga. mõjuhinnangud edasi, need peavad olema väga täpsed ja ranged. kui õigusakte muudetakse seetõttu, et need on seotud tehniliste aspektide ja kokkupuutega. mis selle tulemus on? see moonutab ettevõtte planeerimistööd. loomulikult tervis on tähtsuselt esimesel kohal, aga samas me peame olema ülikindlad, et me kõige sellega ka tõesti tervist kaitseme. ja nüüd jõuan järgmise asja juurde. selle juurde, et me peame mõtlema VKE-de peale Euroopas. VKE-del on loomulikult palju raskem see üleminek ja oma tegevuse vastavusse viimine. ja seda me peaksime ka arvestama. tööpuudus, töökohtade kaotus on nende jaoks väga olulised asjad ja seda me peaksime ka nende kartsinogeenidega arvesse võtma. me soovime, et andmed, millele me toetuksime, oleksid tõeliselt veekindlad tead-, teaduslikud andmed, mida me kõik toetame, sellepärast et kui seal on midagi vastuolulist, siis võivad inimesed hakata kahtlema ka kõiges selles töös, mida tehakse nende teaduse andmete alusel siinkohal ma jõuan selle juurde, mida ütles esimees. kui meil on väga vettpidav teadusmaterjal olemas komisjonilt, siis sellisel juhul see on hea alus ka paljudeks järgmisteks aastateks. edasi diisel. ma ei usu, et see nüüd niisuguseks probleemiks saab, mis takistab meil kokkuleppele jõudmast, aga ärgem unustagem siin veel ühte asja. isegi kesksed huvigrupid vahel ei jõua omavahel kokkuleppele, kas on tegu uue diisel või kaasaegse diiselmootoriga või mingisuguse vanaga. Nemad sealjuures ei lähtu sugugi mitte ainult teadusandmetest, vaid pigem praktilistest huvidest, et ettevõte saaks jätkata oma tööd ja töökohad säiliksid aga diisel on minu arvates selline teema, kus on eriti vaja seda vettpidavat teadusinfot, milles puudub igasugune vastuolu. üks võimalik kokkulepe oleks siis selline, et kutsutaks komisjoni üles viima lõpule see mõjuhinnang nii ruttu kui vähegi võimalik me ei soovi siin mingisugust äh, ebamäärasust äh, selle, need, selle teadusmaterjaliga, selle teise ja kolmanda paketiga, see on osa debatist. meie kätt ette ei pane, me soovime, et seda teemat käsitletakse intelligentselt, kainelt ja loomulikult töötajate tervis peab olema esimesel kohal. aga paanikaks ei ole ka põhjust, põhjendamatuks paanikaks, niisiis kõige aluseks peab olema vettpidav teadusmaterjal, veel kord suur aitäh raportöörile, minu arvates see ei saa olema eriti äh, vastuoluline, ALDE vähemalt ei kavatse põhjustada siin mingisuguseid probleeme. aitäh järgmine, ma ei näe Patrick Le- ja Rikki siin, kas kuuest on keegi tema asemel? ei ole. selge, siis võtame järgmise raportööri, Karima Delli, Rohelised. Jean Lambert, ma saan aru, räägib teie poolt. jah, just nii, suur aitäh Karima Telli vabandab väga, ta on praegu transpordikomisjoni tööd juhtimas ja ta palus mul mõningaid üldisi märkuseid siia tuua, mitte mingisuguseid konkreetseid muudatusettepanekuid. Te teate kindlasti väga hästi, mis meie jaoks oluline on. töötajate kokkupuude nende ainetega, samuti rasedate naiste kokkupuude nende asjadega, et see tuleks täiendavalt lisaks äh, üldisele mm, nii-öelda elanikkonna kokkupuutele nende aina, ainetega, mida siin on ka juba mainitud. meie arvates Euroopa need kokkupuute piirnormid peaksid olema kohustuslikud ja peaks põhinema kõige kaasaegsematele öö, ähm, andmetele ja need ei tohiks ületada kõige madalamat piirmäära, mis on jõus ühes liikmesriigis vähemalt, sellepärast et Euroopa Liidus ei tohiks tul-, olla mingisugust tervisenäitajate või tervisetingimuste dumpingut, et kui ühes kohas tehakse, siis peaks samal ka olema samasugune. Ehm, diisli kaasamine, jah, siin olen nõus eelkõnelejaga, vaja on selline määrus kokku, selline määr kokku leppida, mis oleks kõige parem ja idee on diisel lõplikult kasutusest maha võtta, sellepärast et see on järjest rohkem selgelt kartsinogeenne. ja siin on räägitud ka viieaastasest ähm, tärminist, nii et see seab paika nii-öelda raamistiku diisli jaoks ja mul on hea meel, et teised grupid ka, teised fraktsioonid on ka soovinud ähm, siin lisada kategooriaid, siin oleme muidugi valmis arutama neid piirmääre ähm,. ja mürgiste ainete osas meie arvates Euroopa Liit ei ole siiamaani piisavalt ära teinud. meil on küll reguleeritud ähm, näiteks äh, naist äh, või meil on juba näiteid kohtuasjadest, äh, mis käsitlevad naiste kokkupuudet mürgiste ainetega töökohal, sooviksime aga komisjonilt kuulda, kas nad on ise ka rahul selle tempoga, millega see töö on edasi läinud. meie fraktsioon ootab konstruktiivseid ja õigeaegseid läbirääkimisi selles väga öö, tähtsas küsimuses, Euroopa Liit peab oma töötajaid kaitsma. suur tänu! Laura Agea F-, EFTD-d EFTD-st ma siin ei näe, kas keegi teine on siin tema asemel, sellisel juhul ENF, Joel Melan teda ka siin ei ole, kas ENF-ist on kedagi teist kohal? ei ole. siin olid mõned küsimused otse komisjonile. sellepärast võib-olla annaksingi sõna Stefan Olsonile tööhõive peadirektoraadist, palun. suur tänu esimees, lugupeetud raportöör, lugupeetud variraportöörid, lugupeetud saadikud, ma saan teha hästi lühidalt. enamikku asju on siin juba maha öeldud. kogu seda protsessi mõistetakse siin minu arvates väga põhjalikult, mistõttu mul ei ole vaja seda korrata. mul on väga hea meel näha seda raporti äh, projekti, mis on väga hästi koostatud. loomulikult ähm, ähm on sealjuures abiks olnud CMD ühega tehtud väga hea tööd. mõned märkused ainult. paljud teist viitasid sellele korduvale protsessile. härra Roland rääkis sellest väga hästi tegelikult see on selline nii-öelda liikuv protsess. ettepanek järgmiste ainete kohta, sellega me läheme mõjuhinnangu öö, ka tegelema ja siis peaks vahetult enne lihavõtteid välja tulema ettepanek. nii et seal on kõik asi graafikus. nagu te teate, oleme me üks viis neli, üks viis viis artiklitega, artiklitele vastavalt konsulteerinud ka oma sotsiaalsete partneritega, nende tulevaste rühmade osas ja me praegu arvest-, koostame tulevasi parandusi, mis ähm, võetakse siis vastu või mis lähevad sellesse CMD nelja sisse. aga nagu härra Rolan ütles, see on tegelikult päris suur töö, kõigepealt on see teadusmaterjal, siis sotsiaalpartnerid, siis nõuandev komisjon, kus tegeldakse ka muude oluliste tervishoiuküsimustega, nii et me peame siin leidma tasakaalu ja lihtsalt oma tööd jätkama. ma sooviksin aga rõhutada seda, et me ei saa kõiki aineid korraga teha, korraga ette võtta. aga siin üks aine, mida mainiti, ometi see märtsis küll tuleb päevakorda. edasi, nagu te selgitasite, esimees juba seda protsessi, me võtame need teadusandmed arvesse, siis äh, tuleb sotsiaalpartnerite teema, see, milles nemad kokku on leppinud me oleme loomulikult valmis teid abistama tulevikus ka teie aruteludes nõukoguga, et kuidas juhtida seda poliitilist protsessi, mis sedavõrd hästi kulges CMD ühega. CMD ük-, ühe tulemus ja toksiinid, me tegelikult selle uurimusega läheme edasi nii, nagu plaan oli ja äh, vastavalt CMD muudatus, CMD üks muudatusettepanekutele, see on siis plaanis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses. mida veel? Nepsi. me väga hindame variraportööri proua McIntyre'i muudatusettepanekuid. üks muudatusettepanek on seal kus on juttu sellest, et NEPS on vabastatud mõningatest direktiivi osadest. ausalt öeldes ma ei ole kaugeltki kindel, et see juriidiliselt võimalik on. see vajaks enamat kui lihtsalt muudatusettepanekut, nii et seda oleks vaja arvestada. aga sotsiaalpartnerite lepingute loetlemine ja nendele parema koha leidmine on minu arvates väga hea ettepanek, sest me vägagi toetame neid lepinguid ja tegelikult kõige olulisem on ju selle direktiivi kohaldamine ja sellepärast ja seal, selleks on vaja ettevõtjate ja töötajate koostööd. nii et eh, jah, lepingute mm, teadvustamine ähm, kindlasti, aga nüüd see teine asi, ma ei tea, kas see õiguslikult võimalik on. ja veel üks asi, me peame definitsioonides väga täpsed olema. kui me räägime toksilistest ähm, ravimitest näiteks, sellepärast et kõik, mida siia direktiivi pannakse, seal tekib tööandja jaoks asendamise kohustus ja sellepärast peavad meil teadusandmed olema väga vettpidavad ja väga täpsed. see tähendab ka seda, et kui me toome sisse mingisugused uued terminid, siis me peame täpselt, väga täpselt need määratlema. sellepärast, et asendamine toimub automaatselt, kui see on võimalik. see tähendaks näiteks haig-, haiglates diisel. siin on minu meelest arutelu olnud väga selge. komisjon ei näinud piisavat õiguskindlust selle kaasamiseks ja ka sotsiaalpartnerite poolt äh, oli seis selline, et me otsustasime seda mitte ette panna, aga loomulikult me jälgime tähelepanelikult siinseid arutelusid ja ka neid arutelusid, mis saavad tulema nõukogus. sellega ma lõpetan ja muidugi, kui kellelgi on üksikasjalikud, üksikasjalikke küsimusi, siis vastan. suur tänu! härra Roland, kas te soovite midagi lisada? jah, teen hästi lühid-, kiiresti minu meelest me oleme varustatud ähm, arvukate väga heade argumentide ja, ja põhjendustega. kõige esimene asi on see, et inimesed mõistavad, kui põhjapaneva tähtsusega see on töötajate tervise, tervishoiu seisukohalt, aga täpselt sama oluline on see ka ettevõtjate kasumlikkuse seisukohalt. edasi, harmoneerimine, õiguse harmoneerimine selleks, et et ei tekiks mingisuguseid õiguslikke moonutusi, ehm, ja mis võiks kaas-, mõjutada töötajate tervishoidu. me tegelikult oleme varem juba arutanud VKE-sid, kuidas kogu see asi neid võiks mõjutada, sellepärast et VKE-de töötajatel ei pruugi olla samasugusel tasemel kaitset nagu suurfirmades ja sellepärast me peamegi mõtlema selle peale, kuidas VKE-del õnnestuks oma tegevust äh, uute nõudmistega vastavusse viia. diisel, väga oluline teema. see ei saa olema kiire ja lihtne, aga me peame olema realistid. me peame arvestama praegu olemasolevat õigust, näiteks seda, kuidas asi on reguleeritud Saksamaal ja Austrias ja teistes liikmesriikides, selle põhjalt vaadata, mida me võiksime teha. aga põhimõtteliselt ühis öm, ähm, vaatevinkel on Euroopas täiesti olemas, et diisel heit, diisli heitgaasid on probleemid Euroopas. ja veel üks märkus tähtsad on need initsiatiivid, mida ettevõtjad sellel teemal võtavad, seda rääkis ka proua McIntyre, mida meil on võimalik ära teha. ettevõtte sotsiaalse vastutuse seisukohalt on ülioluline rõhutada seda reguleerimisala. ja tegelikult kõik see asi võib olla ka juba kollektiivlepingus, see ei pruugi olla õigusaktis ettevõtja sotsiaalne vastutus tähendab seda, et ettevõtja omalt poolt teeb midagi, aga see ei asenda õigust. ettevõtja peab ka kohaldama olemasolevat õigust ja, ja muidugi kogu aeg ähm, oma tegevust äh, paremini korraldama ega mul midagi muud ei olegi öelda, ma ausalt öeldes kohe ootan, et saaks jälle tööga pihta hakata, kuigi tööga oleme me pik-, pihta juba hakanud, ma ootan seda järgmist öö, ehm, osa ja kindlasti me saame seda arutama kolleegidega, kellel on väga väärtuslikke lisasid ning niimoodi sünnib veelgi öö, parem ettepanek ja ma olen kindel, et kolmepoolsetel läbirääkimistel me liigume väga kiiresti edasi. aitäh, härra Roland! ning suur tänu kõigile teistele, kes arutelus osalesid. mulle tundub, et on selge, et mis puudutab ajakava, siis me räägime siin ju elude päästmisest, aga selge on ka see, et me peame tagama Euroopa Liidu tasandi poolt, et meil oleks võimalik võtta vastu otsuseid seoses nende ettepanekutega. ning nagu ütles härra Olson, juba aasta kaks tuhat üheksateist alguses. kui see õnnestub kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses, siis me saame näidata ka Euroopa kodanikele, valijatele, et me oleme poliitiliselt arvestatav jõud, mis suudab äh, võtta vastu otsuseid, mis on head ka tavainimestele. see oleks äh, väga hea viimane statement meie poolt. Ample komisjonis kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril hääletamine. edasi jätkame kuues päevakorrapunkt ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe raamistiku kohta. annaksin sõna nüüd iseendale. pean kontrollima, kas peaksin alustama jah, nagu te teate, viiendal oktoobril avaldas komisjon ettepaneku seoses nõukogu soovitusega, mis puudutab äh, kvaliteetse ja tõhusa õpipõsiõppe Euroopa raamistikku. seda tehti järeltegevusena kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Euroopa uute oskuste tegevuskavale eesmärgiks on äh, välja pakkuda sidus raamistik õpipoisi õppeks mis äh, põhineks ühtsel arusaamal sellest, mis on tõhusus ja kvaliteetne õpipoisiõpe. ning sellega seoses on hõlmatud ettepanekus ka kriteeriumid õppe ning töötingimuste kohta. ning need on järgmised, kirjalik leping, õpitulemused, pedagoogiline tugi töökoha komponent, tasu ja või hüvitis, sotsiaalkaitse, töö ja tervise, töötervishoiu, tööohutuse tingimuste tagamine. soovitus hõlmab ka kriteeriume äh, raamtingimuste kohta, sealhulgas äh, regulatiivse raamistiku kohta, sotsiaalpartnerite kaasamine, ettevõtete tugi, äh, liikuvus, karjääri Äh, nõu-, nõustamine ning kvaliteediga seotud tagatised. ma usun, et meil on ettepaneku toetajad äh, siin kohal nõukogu otsusele. Tšaba Sogor, palun. aitäh tõhus õpipoisi õpe toob kasu kõigile sidusrühmadele, need valmistavad noori ette tööturu osalemiseks ning hõlbustavad üleminekut äh, haridussüsteemist tööturule. teiseks loovad need ka tööandjatele väärtust, äh, toovad ettevõttesse oskust tööjõudu. üldisest ühiskondlikust vaatenurgast äh, õpipoisi õpe toetab paremat tööhõivemäära, paremaid majandustulemusi, tasub ka mainida, et äh, kvaliteetsete õpipoisiõppe traditsioonidega riigid olid needsamad riigid, mis olid äh, majanduskriisis kõige vastupidavamad. see tähendab, et õpipoisiõppe kavu tuleks Euroopas tugevdada ning ma usun, et me peaksime nõukogu soovitusest äh, võtma, mis võtta annab. ma usun, et parlamendis oleme teinud juba hea alguse, sekretariaat on väga põhjaliku ülevaate teinud kõige olulisematest küsimustest, mida tuleks arvesse võtta. selleks, et me jõuaksime ühtse arusaamiseni, mida kvaliteetne õpipoisi õpe Euroopa Liidus tähendab. resolutsiooni eelnõust juhiksin tähelepanu eriti just vajadusele soodustada koostööd liikmesriikide ametite, sotsiaalpartnerite, koolitusasutuste ja teiste sidusrühmade vahel, et meil oleks ametlik järelevalvesüsteem, mis tagab tõhusa õpipoisi õppe ja hoiab ära negatiivsed äh, tagajärjed sellele, kuidas õpipoisi õpet hinnatakse üldiselt. selleks, et ei kehtet-, kehtestataks äh, liigseid piiranguid ja et õpipoisi õpe oleks avatud võimalikult äh, laiale ka isikute ringile, tuleks võtta ka vastavaid meetmeid. lisaks äh, kavatsen omalt poolt järgmised muudatused ette panna Liis lisaks äh, tõhusatele õpipoisiõppekavadele teatud liikmesriikides on liikmesriikide vahel näha suurim erinevusi. Euro, viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt õpipoisiõppe osalusprotsent et on viis Bulgaarias kuni Austrias üle viiekümne. minu riigis kolmteist protsenti, seega oleme nimekirjas lõpupool. see õpipõhiõppe ala kasutamine on murettekitav ning liikmesriigis, kes selles maha jäävad, peaksid saama struktuursetes küsimustes tuge. teiseks, tööandjatel on oluline roll õpipoisi õppekavade edukuse tagamises, samas tööandjate, eriti VKE-de kaasamine on väljakutseks. uuringud on näidanud, et VKE-d soovivad vähem sageli õpipoisse oma töösse kaasata, sellepärast on vaja erimeetmeid, eritoetusmeetmeid ning tõsta teadlikkust õpipoisiõppe kasuks, pakkuda rahalisi ja mitterahalisi toetusmeetmeid VKE-dele õpipoisiõppes osalemiseks ning vähendada ebavajalikku bürokraatiat. kolmandaks, puuduvad võrdlusandmed õpipoisiõppe töötulemuste kohta liikmesriikides, see aitaks tagada parema jälgitavuse. seetõttu on oluline, et õpipoisiõppe kavades oleks ka mingisugune järelevalve või jälgitavuse element. neljandaks tuleks julgustada sellise, selliste õpipoisiõppe programmide loomist, mis võtavad arvesse ka erinevaid sotsiaalseid küsimusi. Saksamaal ja Austrial on siin mitmeid häid näiteid, näiteks erivajadustel ka inimestele suunatud õpipoisiõpe ja sellist head eeskuju tuleks ka mujal järgida. olles seda kõike öelnud, loodan, et meie töö selle dokumendiga on, koostöö selle dokumendiga on viljakas, aitäh! aitäh, härra Sookor! nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide esindaja härra Lopes, palun. Eh, suur tänu, esimees. esiteks eh, vabandan, et härra Guterres ei saanud siia tulla, aga oleme arutanud kõige olulisemaid punkte, millele tahame tähelepanu juhtida, et selle suulise küsimusega seoses äh, koostatavasse raportisse neid arvesse võetakse. esiteks me leiame, et on väga positiivne, et komisjon reageerib äh, komisjoni ettepanekule ning soovib äh, parandada tingimusi selles, mis on meie tööturu haavatavam osa mis puudutab äh, koolitusasutustes tööturule liikumust, siis jah, me soovime, et õpipoisiõpe oleks kvaliteetne ja tõhus, seega on meie jaoks väga oluline, et me parandaksime seda, mida juba praegu pakutakse, pakutakse, et me saaksime noortele pakkuda paremaid võimalusi. muidugi on kasu ka ettevõtetel sellistest kavadest, kuna neil on paremini välja, parema väljaõppega ja paremate oskustega töötajad ning äh, sellised töötajad panustavad rohkem tööturule, nii ettevõttele kui ka laiemalt. on mitmeid üldiseid soovitusi, mida võiksime teha, esiteks äh, sooviksime näha konkreetsemaid ettepanekuid sellega seoses, kuidas seda soovitust saaks äh, rakendada ning samuti soovime täpsemalt teada, milliseid vahendeid või instrumente komisjon soovitab kasutada üks, viis, kolm, üks, kuus, kuus, nende alusel äh, oleks äh, direktiiv, direktiiv, aga muidugi on ka õiguslik alus, äh, mis võimaldaks kasutada teisi instrumente. viimase kahe-kolme aasta jooksul oleme näinud mitmeid soovitusi komisjoni poolt, mitte ainult selles valdkonnas, vaid mitmetes teistes valdkondades samuti käsitletakse küsimusi, mis on tuvastatud prioriteetsena selleks, et võidelda pikaajalise töötuse vastu. Euroopa Kohus on langetanud ka mitmeid otsuseid, mitmed neist on asjakohased ka õpipoisiõppest rääkides ning mõnes Äh, otsuses peetakse neid samuti ka töötajateks, seega on sellel ka järelmid äh, nende staatuse kohta, neil peab olema teatav äh, kindlus ja kaitse, mis neile tagatakse õpipoisiõppe ajal. samuti tuleb mängu lähimuspõhimõtte küsimus, see on väga oluline. see on oluline kõigi tekstide puhul ning see on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest. teisiti ei saa see muidugi olla aga me peame tagama, et reguleerime seal, kus võimalik, vastavalt alus lepetele ning ei peida ennast lähimuspõhimõtte taha selleks, et mitte teha seda tööd, milleks meil juriidiline alus oleks, seega me peame kasutama selliseid õiguslikku vahendeid, mida me saame kasutada. ning lõpetuseks ja see on suunatud eriti just komisjonile kvaliteedimärgis, sellest räägiti juba ka aastal kaks tuhat neliteist, tahaksin komisjonilt küsida, mida me oleme sellest õppinud, mis on toiminud, mis on ehk vähem hästi toiminud, kuidas saaks seda süsteemi reformida kui meil oleks äh, meetmed paigas, kui meil on meetmed paigas, siis on vaja need ka regulaarselt läbi vaadata, tagamaks, et need annavad tulemusi ja annavad positiivseid tulemusi, milleks need on loodud. ning siis rakendamine ja sotsiaalsete õiguste sammas, nagu te teate, meie fraktsioon on täiesti pühendunud sotsiaalsete õiguste sambale ja sellest tulenevale. ning seetõttu tekitab meile muret äh, ka see, kas õiguslike instrumentide äh, Äh, finantsaspektid on piisavalt hästi kujundatud selleks, et võtta arvesse ka sotsiaalsete õiguste sammast. me ei taha välja tuua küll mitmeid äh, erinevaid soovitusi, aga me peame tagama, et eesmärgid saavutataks, kui need eesmärgid on seatud. aitäh, proua Trebesius, ECR, palun suur aitäh, lugupeetud esinaine, suur aitäh ka raportöörile äh, ja ma tahaksin öelda, et jah, tõesti nii see on, et Euroopas on praegu noorte tööpuudus äh, kõige madalama tasemel nendes riikides, kus on selline täiendõppesüsteem hästi paika pandud, Taani, Holland, minu koduriik, Saksamaa. ma ei tea, mm, kui mõistlik on selliseid erinevaid mudeleid eksportida selleks, et paremaid tulemusi saada tänastes kriisiriikides, aga põhimõtteliselt ma olen selle poolt, et see on mõistlik lähenemine ja ma toetan seda ja äh, nagu ka eelkõneleja, siis ka minu puhul, minu jaoks ei ole piisavalt selge see, kuidas Euroopa Liit seda äh, eesmärki saavutada tahab, sellepärast et nõukogu ettepanek ei ole minu arvates piisav. minu arvates on see probleem tegelikult majanduslik, näiteks äh, meil on vaja hästi üles ehitatud äh, koolitus või haridussüsteeme, see toob kasu nii äh, töötajatele kui äh, tööandjatele ja nii edasi. siin on väga õiged ja head mõtted kirjas sellega seoses, aga siin on võib-olla tegemist ka soovi unelmaga, see võib-olla kehtib teatud elukutsete puhul, teenusesektoris näiteks ja nii edasi, aga on natuke nõudlikumaid töökohti ka ju ja sellistel juhtudel ei käi asjad nii lihtsad, näiteks oma koduriigist Delfi tuua ühe näite. meie juures on mm, selline kahene väljaõppemudel käsitöövaldkonnas väga oluline, kõigepealt on äh, praktikakohad selles mõttes, et äh, inimene läheb ettevõttesse, kus teda siis koolitatakse äh, ja ettevõte siis investeerib sellesse noort inimesse, siis on teine saab, etapp, kes, kus Äh, äh, inimene on juba äh, väljaõppe läbinud, kui ta töötab algajana ja ettevõte Äh, teenib äh, nii-öelda selle pealt äh, ja koolituskulusid võib amortiseerida ja siis on kolmas samm, mõne aasta pärast saab siis õpipoiss meistrieksami teha ja siis ta võib ka oma ettevõtte juba luua. ja selline mm, õpipoiss siis samm on ettevõtetele väga atraktiivne, sellepärast et siin nad saavad inimestesse investeeritud raha tagasi küsida nii Ehm, on see neile sootu-, soodne. Ehm, ja nüüd kolmas samm on siis selline, et eh, inimene saab oma ettevõtte eh, rajada, tal on selleks õigus, aga siis sellel välja kooli taval ettevõttel on see eh, kõik kahjulik ja sellepärast, et ta kaotab siis selle nii-öelda töötaja ja see ongi see oht, mis selle süsteemi puhul on, mis tuleb ka välja tuua me peame leidma siinkohal selliseid lahendusi, kus ettevõtted vabatahtlikult saavad olla kaasatud protsessi. Need ehm, direktiivid peavad andma liikmesriikidele piisavalt mänguruumi selleks, et neile sobivaid äh, lahendusi välja töötada, me ei tohi siin siseturu moonutamiseni jõuda. Äh, ja Äh, hariduspoliitika on riiklikus pädevuses, tegelikult äh, see peaks niimoodi ka jääma. ja meie toetame mm, mitte siduvat äh, direktiivi ja mm, kui niimoodi asjad jäävad, siis ECR saab seda raportit ka toetada, aitäh! aitäh! nüüd soovin sõna anda ALDE esindajale aga tundub, et kedagi ei ole siin. Marian Harkinit ei ole. ning teda ei ole ka kedagi asendamas. Tanja Gonzalez Penjas, QNGL, palun. Yes, the floor is yours. Gracias. aitäh. reedeks soovin täna raportööri selle töö eest, mille te olete ära teinud seoses selle suulise küsimusega ning ka ettepanekuga. me oleme teiega ühel nõul mitmes küsimuses ning me tahame samuti selle küsimusega edasi töötada, mis puudutab äh, Euroopa raamistikku tõhusaks õpp-, poisiõppeks. üks ettepanek, mis on väga huvitav ja me oleme sellest ka varem rääkinud, nimelt noored kes on juba kümme aastat kannatanud kehvemate töötingimustega, et nende pea, nendel peaks olema mingisugune kaitsev raamistik äh, õpipoisiõppeks, mis tagaks, et äh, vastavad lepingud jõuaksid ka töölepinguteni. meil on mitmeid ettepaneku, Ehm, haridussüsteemi muutmine niimoodi, et see oleks suunatud vast-, tööturu vajadustele vastavalt, eh, tööturg on ju üldine eesmärk, eh, tööhõive. me ju soovime näha neid noori inimesi stabiilsetes töökohtades tööturul. mitmetes riikides on ette nähtud ka kaheaastane eh, assistendileping praktikalepinguga, võttes arvesse mitmeid äh, struktuurseid reforme, mitme riigi tööturul on nüüd uks avatud ka äh, sellele, et sellised äh, õpipoisiõppe lepingud jäetakse kõrvale, nüüd on meil kehvemini tasustatud noored lihtsalt sellistel töökohtadel. eelmisel aastal avaldatud raport toetab seda, et me loog-, looksime kõrged standardid koolituseks ning õpipoisiõppeks tagamaks, et inimesed nendel ametikohtadel jõuavad lõpuks ka kvaliteetsete töölepinguteni. see on võimalus aidata nii neid inimesi kui ka tööturgu ning mõnes riigis, näiteks Hollandis ja Saksamaal, on saavutatud teatav edu, aga näiteks Itaalias ja Hispaanias teisest küljest me näeme sageli, et need meetmed ei vii sageli selleni, et noored jõuaksid töökohtadeni, vastupidi, noori hoitakse väga haavatavatel töökohtadel ning töölepinguteni nad ei jõuagi. me leiame seega, et parlamendi ettepanek peaks kõike seda arvesse võtma selleks, et me tõepoolest jõuaksime kvaliteetse õpipoisiõppe Euroopa raamistikuni, see tähendab kirjalikku lepingut, koostööd haridussüsteemide, haridusasutustega, samuti peaks olema ka äh, tagatud piisav hüvitis ja tasu. kui äh, me soovime, et äh, lähematel aastatel selline, sellised programmid oleksid tõhusad, peab äh, olema ka piisav rahastus, et meil ei jääks ennast olukorrast, kus noori lihtsalt kasutatakse tööturul ära. edasi, mis puudutab analüüsi ja lõppeesmärke, me leiame, et see raamistik peab hõlmama ka piisavaid viiteid maapiirkondadele ning tagama, et ka sealsetel oleks, sealsetel inimestel oleks ligipääs vastavatele programmidele, samuti tuleb arvesse võtta puuetega inimeste vajadusi ja soolist võrdõiguslikkust. muidugi kõik seireprogrammid peavad äh, olema võimelised hindama ka selliste õpipoisi kohtade ähm, kvaliteeti ja jätkusuutlikkust. kui me soovime, et äh, tööturg suudaks äh, Äh, mahutada kõiki neid noori, siis me peame tagama, et sellel raamistikul oleks positiivne tulemus ning noori ei kasutataks tööturul ära, aitäh! aitäh! nüüd saab sõna Terri Tanke, palun! suur aitäh, proua esinaine äh,! kahjuks ma siia arutelu alguseks ei jõudnud, te pidasite ajakavast nii kenasti kinni, ähm, aga ma tahaksin ka sellel teemal mõned sõnad kaasa öelda, ma usun, et äh, mingi sellise asja sisseviimine, mis võiks olla võrdluspunktiks liikmesriikidele, kui me räägime äh, õpipoisisüsteemist ja praktikakohtade standarditest, siis see on väga oluline. me oleme viimastel aastatel näinud seda, et äh, liikmesriigiti on erinevused väga suured ja seetõttu ei ole mm, Mm, õpipoistel keeruline mitte ainult minna ühest liikmesriigist teise piiriüleste kogemuste kogumiseks, vaid et lisaks sellele on keeruliseks muutunud ka erinevate mm, praktikate võrdlemine omavahel ja mõnedes liikmesriikides kasutatakse mm, noori ära ja mm, praktikakohtadeks kutsutakse mm, selliseid töökohti võimalikke tegelikult praktikakohtadena äh, defineerida ja seetõttu Mm, tuleb äh, tagada selgus, mis on äh, praktika kohta ja tuleb tegeleda ka palgaküsimusega, praktikas tuleks maksta palka, tuleks tagada seaduslik leping äh, praktikantidele, selleks et tagada, et praktikandid ei oleks lihtsalt odav tööjõud, vaid et nad läheksid kohustusi täitma õppimise eesmärgiks. üle Euroopa oleme praegu suure väljakutse ees, me peame tagama, et akadeemiline õpe kobe ja praktikakohad võrdsustataks, sellepärast et väga sageli paljudes liikmesriikides äh, on seisukoht, et akadeemiline haridus on äh, vaikimisi juba väärtuslikum ühiskonna jaoks ja ma arvan, et me peaksimegi äh, hindama praktikakohtade mm, süsteemi ka ja veel üks asi, ma usun, et ettevõtlussektor peab ka siin väga olulist rolli mängima, seda sellepärast, et küsimus, kas Euroopa Liit turuna on edukas tulevikus või mitte, sõltub tegelikult sellest, kui hästi kvalifitseeritud ja tulevikku suunatud meie tööjõud on. ja liigegi sageli endiselt veel ettevõtjad ei võta enda kanda vastutust selle eest, et investeerida äh, kvalifitseeritud tööjõusse äh, Mm, tulevikuperspektiivi silmas pidades, ma usun, et äh, investeerimine kõrge kvaliteediga praktikakohtade loomisesse on valdkond, kus ettevõtted saaksid äh, rohkem ära teha ja seetõttu ma tahaksingi öelda, et ettevõtjad peaksid oma rolli siin mängima ja isegi kui see lõppude lõpuks äh, neile midagi maksma läheb, siis see on hästi kulutatud raha, sellepärast et see on suunatud tulevikku, aitäh! aitäh! ja nüüd EFTD nimel Äh, kas keegi soovib sõna? Äh, mul nimekirjas kedagi ei ole, NF-i puhul ka ma ei ole sõnasoove saanud. kas äh, tööhõive peadirektoraadi esindaja on siin ja sooviks sõna? palun, Dana Bachmann, palun, sõna on teil. suur aitäh! me tervitame vägagi seda tööd, mida Euroopa Parlament selle algatuse kallal on teinud mina tahaksin omalt poolt rõhutada seda, et tegemist on algatusega, mis on väga positiivne. kui me räägime tagasisidest, mida me siiani oleme saanud sotsiaalpartneritelt, võttes arvesse selle ettepaneku vastuvõtmist, te kindlasti teate, et sotsiaalpartnerid, ametiühingud ja äh, tööandjad on tulnud välja pressiteadetega, mis on tervitanud seda algatust, neil on ka olnud omapoolseid ettepanekuid seoses ettepaneku sisuga, aga see on siiski äh, dokument või, või samme, mida nad äh, Euroopa Komisjonilt ootasid ja nüüd äh, peaksid nõukogus ka esimesed arutelud aset leidma. ma tahaksin rõhutada, et tegemist on algatusega, mis tugineb laiapõhjalisele tööle, mille meie oleme Euroopa äh, praktikakohtade alliansi raames läbi viinud, see on väga laiapõhjaline algatus, mis toob kokku liikmesriigid, sotsiaalpartnerid, erinevad kaubandus-tööstuskojad, assotsiatsioonid ning ka prakt-, praktika mm, praktikandid äh, ja ka äh, praktikantide võrgustik on olnud kaasatud, et ka nende hääl kuulda oleks ähm, poliitika kujundamisprotsessis äh, ja et saaks silmas pidada ka praktikantide õigusi. Mm, ja nüüd tahaksin mõne sõnaga seda teemat ka selgitada, me oleme vaadanud Äh, erinevaid kriteeriume, mm, keskenduti siis äh, praktika äh, kohale just õppija seisukohalt lähtuvalt, millised peavad olema tingimused, mis tagavad mm, praktikaperioodi edukuse praktikandile ja me keskendusime sellele õppijale, õppekomponendile, äh, aga ka suhtlusele, mis on väga vajalik, äh, on vaja tagada tugev suhtlus ettevõtja ning ka äh, kutsehariduskeskuste vahel ning lisaks vastastikune seire mm, vajab ka läbiviimist mõlemalt poolelt selleks, et tagada, et praktikant saaks lõppude lõpuks tasakaalustatud äh, äh, õppevõimaluse, äh, arendamaks ka elukestvaid oskusi me oleme vaatanud siin kompensatsiooni valdkonda, palga maksmist, töötingimusi, sotsiaalkindlustuse aspekte. kõik need asjad peaksid olema paigas ja vastama riiklikele normidele teine kriteeriumite mm, äh, kategooria on seotud äh, üldisema süsteemiga, sest et praktikandid äh, teevad oma praktikat üldisema kutseõppesüsteemi raames. meie leiame, et selleks, et praktika oleks edukas, Mm, tuleb tagada teatud raamistik, süsteemne raamistik sellele, eh, mis eh, mm, paneks paika selge regulatiivse raamistiku, kus oleks eh, pandud paika erinevate osapoolte õigused ja kohustused, meie me oleme ette näinud ka sotsiaalpartnerite kaasatuse praktikakohtade kujundamisse ja pakkumisse ja ka äh, Mm, meie jaoks on oluline ka teema, mis siin juba ka kõlanud on, väga oluline on ähm, tunnustada ähm, praktikat kui ähm, võimalust äh, õppida, äh, seda tuleb äh, riiklike kvalifikatsiooniraamistike mm, kontekstis ka tunnustada ja oluline on läheneda sellele horisontaalselt, aga ka elukestva õppe raames ja lõpetuseks tahaksin keskenduda äh, ka ühele äh, väga olulisele ettepaneku aspektile, mm, milleks äh, on süsteemsed tingimused, mis on seotud toega. tugi peab olema kättesaadav, see võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline ja see peab olema suunatud ettevõtetele, eriti just VKE-dele, selleks et nad saaksid pakkuda kvaliteetset ähm, õppekeskkonda töökohal. komisjoni ettepanekus on ära toodud ka soovitused liikmesriikidele selles osas, mis puudutab äh, rakenduse mm, seiramist liikmesriikide tasandil ähm, poliitilisele kokkuleppele äh, selle soovituse teksti osas on tõenäoliselt äh, üsna lihtne jõudma, kuid veelgi olulisem on see, et liikmesriikide tasandil neid soovituseid ka ellu rakendatakse ja eh, komisjonipoolsed ettepanekud eh, on ka väga olulised eh, seoses sellega, kuidas toetada rakendamist, kuidas panna paika praktika toetusteenused, mida me näeme ette siis selle aasta teises pooles Viinis me räägime ka nendel teemadel. sellega ma lõpetan ja kui kellelgi tekib küsimusi, siis olen hea meelega nõus vastama ja edasisi selgitusi jagama, aitäh! suur aitäh siia tulemast ja suur aitäh äh, selle ülevaate eest. ajakava on nüüd paigas, selle nädala neljapäev, kui ma nüüd ei eksi, ütleb proua esinaine, on muudatusettepanekute esitamise kuupäev ehk siis kahekümne viies jaanuar keskpäeval äh, ja äh, tööhõive komisjonis võetakse see dokument vastu kahekümne seitsmendal veebruaril äh, ning täiskogule läheb see hääletusele märtsi täiskogul. liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks äh, on parema õigusloome alase institutsioonide vahelise kokkuleppe rakendamine ja tõlgendamine. With... praegusel hetkel tundub, et meil on probleem nimelt äh, probleem seisneb selles, et proua McIntyre, kes on äh, selle teema raportöör, on hetkel ühes teises komisjonis. mulle tundub, et äh, keeruline oleks ka kohe järgmise päevakorrapunkti juurde edasi liikuda, sellepärast et äh, selleks on kandidaatide kuulamine ähm võib-olla anname sõna kõigepealt äh, variraportööridele ja kui proua McIntyre ükskord siia jõuab, kas ta ju tuleb juba jooksuga siiapoole, küsib proua esinaine. kümme minutit läheb tal veel aega no jaa, aga me ei saa kümneminutilist pausi teha, ehkki me oleme ajakavast küll ees. mulle tundub küll, et me ei saa teha nii pikka pausi oma töös. seda sellepärast, et äh, siis peavad võib-olla teised lahkuma. igal juhul minu ettepanek on äh, see, et te helistate proua McIntyre'ile ja loodetavasti jõuab ta peagi siia ning sel ajal, kui me teda ootame, anname me sõna ühele või kahele variraportöörile ning esimesena saab selle teema all sõna proua Sander. ja alustamegi teiega, proua Sander, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esinaine ma loodan, et äh, raportöör äh, saab kogu selle info siin ka kätte ja need kommentaarid siin kätte, äh, mis siin nüüd kõlama hakkavad mina tahaksin kõigepealt teda tänada selle arvamuse mm, projekti eest. ma usun, et tegemist on väga hästi koostatud dokumendiga, see on heaks aluseks äh, meie fraktsiooni edasiseks tööks. oleme omalt poolt esitanud ka mitmeid muudatusettepanekuid mm, ja mina tahaksin rääkida mõningatel teemadel sellega seoses Ehm, võib-olla ehm, ma saan natuke rohkem aega oma sõnavõtuks, ma tean, et me oleme mm, väga kiiresti oma tööd senini saanud teha ja väga palju inimesi ka kohal ei ole, aga igal juhul. Ehm, selle arvamuse esimeses lõikes oleks oluline laiendada siin mõtet, mis puudutab uusi innovaatilisi mõtteid. siin räägitakse asjaolust, et äh, siin põhineb kõik regulatiivsel lihtsustamisel ja halduskoormuse vähendamisel, eriti just VKE-de jaoks. see loomulikult on ääretult tähtis ja meie jaoks oluliseks prioriteediks. kuid me ei taha siiski ainult sellega piirduda. ma usun, et me peame keskenduma ka seadusloomeliste menetluste parandamisele. meil on vaja ka koostööd institutsioonide vahel, meil on vaja tugevdada ähm, läbipaistvust seadusloome protsessis loomulikult on vaja austada ka lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet, see oli esimene asi, mille ma välja tahtsin tuua. teiseks tahaksin mainida midagi, mis on seotud ähm, meie töö ajakavaga. praegusel hetkel institutsioonide vaheline kokkulepe toob välja ettepanekud parendusteks selles valdkonnas, mis annaks nõukogule ja parlamendile mm, olulisema rolli eh, tööprogrammide või kavade väljatöötamisel Euroopa Komisjonile siin tekstis äh, tuleks nõuda ka suuremat läbipaistvust ja head konkurentsi. ma arvan, et see on ka väga oluline. neljandas lõikes äh, raportöör viitab äh, mõtle väikestele kõigepealt ja väikeettevõtete algatusele Äh, ma arvan, et me peame veelgi olema otsekohesemad, me peame Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni üles kutsuma süstemaatiliselt rakendama äh, VKE teste äh, kõikide mõju-uuringute raames, mis läbi viiakse seadusloome protsessis. ma arvan, et see on ääretult olulise tähtsusega VKI-de jaoks, mis nagu te teate, äh, kujutavad endast üheksakümmend seitse protsenti kõikidest meie ettevõtetest. mis puudutab äh, mõju-uuringuid või mõjuhinnanguid kui selliseid, siis äh, ma arvan, et me sisemisse reeglistikku ei peaks midagi otsest siduvat sisse panema. me peaksime keskenduma analüüsi poolele ja ma usun, et see osa tuleks muuta paindlikumaks. mis puudutab äh, avalikkusega konsulteerimist ja, ja sidusrühmadega nõupidamist, siis ma arvan, et äh, see vajab ka rõhutamist, see on hästi oluline äh, me peaksime ütlema ka, et selline konsultatsioon peaks olema äh, kättesaadav kõikidele asjaomastele sidusrühmadele kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. see on väga tähtis. lõige kümme. järgmiseks, äh, see on seotud eesmärkide paikapanemisega äh, halduskoormuse vähendamiseks siinkohal tahaksin ma näha konkreetsemaid elemente selle kohta, kuidas seda oleks võimalik saavutada. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada ka midagi, mis sinu arvamuse projektis sees ei ole, aga see on seotud delegeeritud õigusaktidega. ma arvan, et me peame rõhutama vajadust kaasata parlamendi äh, nõukogu eksperdid äh, delegeeritud õigusaktide koostamisse seda selleks, et kaasseadusandjate poolsed sõnumid ka delegeeritud õigusaktides arvesse võetaks ning et see sõnum oleks selgesõnaline ning seda ei heidetaks kõrvale. see aitaks meil üle saada läbipaistvuse puudusest, mis praegusel hetkel äh, on meil seoses delegeeritud õigusaktidega ja meil oleks vaja luua ka sellise delegeeritud õigusaktide üldine register. nii palju siis minu poolt, lugupeetud proua esinaine see oli see, mida mina tahtsin raportöörile omalt poolt öelda ja loomulikult ma ootan põnevusega edasisi arutelusid sellel teksti osas, aitäh! Thank you for that! suur tänu! ma usun, et te kindlasti teete nüüd ka märkmeid, et te saaksite ette kanda, mis siin vahepeal on toimunud, ähm, sellest ähm, proua McIntyre'i. kolleeg Jongeerius aitäh ähm,. olen siin kolleegi asemel, kes kahjuks ei saanud siia tulla ja palus tema nimel ette lugeda teile selle lühikese sõnumi ähm, ja ühtlasi ka tema parimad tervitussõnad. ta soovib tänada raportööri seda, selle arvamuse eelnõu eest. tema arvates see teema on ülioluline mitte ainult meie institutsioonide funktsioneerimise seisukohalt, aga see on seotud ka meie põhiteemadega ja ähm, variraportöörina ta loodab, et selle raporti osas saavutatakse suur konsensus jutt on ju tõhusamast ja ökonoomsemast eh, seadusandlikust tööst ja see peaks olema kõikide huvides. parem õigusloome ei peaks olema õigusloome kõrvalejätmist või, või, või kõikide asjade vabaks laskmist, pigem see peaks põhinema hästi koordineeritud poliitika kujundamisel, mis omakorda annaks tulemuseks ka parema tulemuse. töötajate kaitse ei tohiks kindlasti sõltuda e-, töökohast, ettevõtte suurusest, ettevõtte kohast, äh, kõiki töötajaid peaks kaitstama võrdselt. paraku raportööril on selline tunne, et väga tihti ähm, tekivad probleemid tõlgendusega. mõned näited ainult. siin võiks tuua meie töö seisukohalt paar head näidet, mis on jätkuvalt veel blokeeritud nõukogus. esiteks soolise tasakaal, sooline tasakaal nõukogudes. seal on juttu, et vähemalt nelikümmend protsenti mitte nelikümmend protsenti peaks olema nii-öelda alaesindatud soole ja teine on ka, teine on seotud siis äh, sellega, et äh, ei mõjutaks inimese orientatsioon, sugu, usk, usuline kuuluvus ja nii edasi temasse suhtumist. raportöör arvab, et et see arvamus võiks välja pakkuda võimalusi ja ühtlasi kutsuda üles üle-euroopalisele laiale tegutsemisele tööhõivepoliitikates, aitäh! suur tänu! kas Aldest on kedagi siin, kes on selle asjaga tegelenud? ei ole? proua Zimmer, kuue sellisel juhul saab sõna, palun. suur, suur tänu. mõnda aega öeldi, et me võtaksime selles arvamuses seisukoha parema õigusloome suhtes ma pean ütlema nüüd seda arvamust nähes olen ma pisut üllatunud. selles tekstis ei ole eriti millelegi üles kutsutud. näiteks sotsiaalse tööhõive osas, sotsiaalsete töökohtade osas. teised komisjonid oleksid võinud täpselt samasuguse arvamuse valmis kirjutada, kui neil selline poliitiline lähenemine oleks, aga kui see on meie komisjoni arvamus, siis peaks ikka juttu olema sotsiaalsetest standarditest ja muust taolisest. alustaksin kümnendast punktist. raportöör on seda tõlgendanud reeglistikuna, mis äh, kaitsevad töötajaid ja mis seetõttu on koorem. mina sellist asja ei saa aktsepteerida. mina leian, et meie ülesandeks on korrata, et parem õigusloome ei tähenda seda, et sotsiaalne kaitse jäetakse kõrvale, kuna seda tõlgendatakse koormana ja sellepärast peaks meil olema ka selles osas selge sott, me toetame paremat õigusloomet, aga niimoodi, et samas säiliks töötajate kai-, kaitse, oleksid konsultatsioonid ja nii edasi. parem seadusloome ei tooks ka, ei tohiks kaasa tuua halvemaid õigusakte töötajate seisukohast. see on väga oluline. üks asi veel, millele ma sooviksin tähelepanu juhtida. ainult poolt mõned komisjoni ettepanekutest aastal kaks tuhat kuusteist said mõjuhinnangu. siin on asju, millele me peame om-, mm, tähelepanu pöörama. muuhulgas näiteks see, et mõjuhinnangud keskkonna hinnangud, nendega ei tegeletud piisavalt ja siis muidugi veel institutsioonide vaheline leping ja Euroopa Parlament. partnerluslepped on väga olulised, aga samas nad ei tohiks enda varju jätta sotsiaalseid küsimusi. ma arvan, et sellega ma võib-olla ehk lõpetaksin. ma arvan, et küll me peatselt saame ette võtta muudatusettepanek, ja siis jõuame loodetavasti ka meie komisjoni selge seisukohani, aitäh. Then... suur tänu. nüüd läheme nimekirja esimese nime juurde, proua McIntyre raportööri juurde, te ei olnud siin saalis, kui ähm, me arutelu alu-, alustasime, ma arvan, et te olete kindlasti kursis äh, põhimõtteliselt selle mm, aruteluga, nüüd ma annaksin sõna teile, kuigi kaks kõnelejat on juba raportit kommenteerinud. suur aitäh, proua esimees. ma väga vabandan, et ma ei olnud siin siis, kui see arutelu äh, algas äh,, ma olin äh,, ma olin äh, arvestanud sellega, et ma jõuan siia siis, kui see graafiku järgi peaks see arutelu jätkuma, aga meie oleme ajakavast ees ja teine komisjon on jälle ajakavast maas. niisiis, see teema, parem õigusloome. ma arvan, et äh, enamik meie komisjoni liikmeid teavad, et ma väga toetan paremat õigusloomet ja sellepärast mul on ähm, tunne, et kas siin komisjonis me peaksime tegema kõik, mis vähegi võimalik, et see institutsioonide vahelise kokkuleppega ei laseks me käest ähm, võimalusi, mida siis teha selle institutsioonide vahelise kokkuleppe tõlgendamise alal? meil on vaja minna seda teed, mida on, mis eesmärgiks on seatud, kas siis on rohkem töökohti, kaitsta töötajate õigusi, mis iganes. minu meelest oluline on see, et õigusakt oleks nii lihtne kui võimalik ja et seda oleks ka võimalikult lihtne täita. ma ei taha siin öelda, et me peaksime sellega ohtu seadma õigusaktide taseme, aga me peaksime inimestele muutma lihtsaks õigusaktide mõistmise ja nende täitmise. tihti me näeme, et ühel või teisel õigusaktil on soovimatuid tagajärgi. nii et see mida me, mi-, mis on eesmärgiks seatud seadust ko-, või õigusakti koostades, mm, kahjuks kaob ära ja saab, eesmärk on hoopis vastupidine. minu arvates institutsioonide vahelises kokkuleppes uues siis on väga huvitavaid ja põnevaid vahendeid, millest ma eriti sooviksin rääkida, sellest iga-aastasest koormuse hindamisest. mina arvan, et meie komisjonilt peaks eelkõige välja minema äh, sõnum selle kohta, kuidas me soovime, et see uur-, uuring või täide viidaks. mina sooviksin, et see toimuks täpselt samamoodi nagu iga-aastase kasu uurimuse või, või hinnangu puhul, ehk uuritakse, kuidas liikmesriigid üle võtavad, kohaldavad Euroopa Liidu õigust. meie komisjoni puhul käiks selle alla siis tööhõivega seotud tööõigus. ja mina arvan, et see koormuse iga-aastane hindamine, see oleks vahend, millega näidata Euroopa Liidu lisaväärtust ja samas ka seda, kui liikmesriigid vahel üle pingutavad sellega. me tihti näeme, et Euroopa Liitu süüdistatakse mingisugustes õigusaktides, mis tegelikult või, või reeglitest, mis tegelikult üldse Euroopa Liidust ei tulnud, küsimus oli selles, et üks või teine liikmusriik on üle pingutanud ja siis väidetakse, et see on öö, ähm, öö, ähm, Euroopa Liit. see on minu jaoks eriti oluline selle tõttu, mis liikmesriigist ma olen, äh, kus jääb tihti jäetakse siis see mulje, et Euroopa Liit, nojah, see jälle kohustab selleks, teiseks, kolmaks. ei, tihti ei ole see üldse põhjus, liikmesriik ise on seda teinud ja, ja muuda, mõjuhinnangud, minu arvates neid alakasutatakse, ma arvan, et paljud inimesed on selle mõtte suhtes skeptiliselt meelestatud, aga minu meelest mõjuhinnangud võiksid olla väga olulised. Need tegelikult aitaks meile kaasa kolmepoolsetel läbirääkimistel. nõukogu, nii palju kui mina tean, peaks ähm, läbi viima ühe mõjuhinnangu, nemad on sellega graafikust maas natuke, nii et kui meie läbi viiksime oma mõjuhinnangu, siis selle meie saaksime ära kasutada nõukoguga läbirääkimistel ja oma seisukoha kaitsmisel. tähtis ei ole mitte ainult eelhindamine, aga ka järelhindamine selleks, et probleemid äh, välja tuleks ja midagi ette võetaks nendega. veel sooviksin rääkida uuest programm, programmi korraks. siinkohal ma sooviksin meenutada, et tegelikult on kohustus komisjonil vastata meie omaalgutuslikele raportitele. meie arvates on äärmis-, minu arvates on äärmiselt oluline, et me saaksime komisjonilt sisulise vastuse nende kohta. uues kokkuleppes on tunnistatud, et tähtis on VKE-sid toetada. VKE-delt tuleb üle üheksakümmend protsendi Euroopa Liidu töökohtadest, nad on meie majanduse selgroog ja sellepärast on väga oluline ka toetada kõike seda, mis siin kokkuleppes puudutab VKE-sid, et neil oleks võimalik õigust kohaldada ja õigust täita, aga samal ajal ka oma tööd teha. niisiis, mõni, mõnesid äh, sõnavõtte ma ei kuulnud, aga nüüd ma jään põnevusega ootama neid, mis veel tulemas on. ma tean, et on erinevaid vaatevinkleid, äh, me oleme teadmiseks võtnud kõik, mis seni välja on öeldud ja nüüd jään kuulama järgmisi sõnavõtte. suur aitäh! kas teie esindate Aldet, jah? palun, aitäh, ütleb ähm, Calvet Chambon. tegelikult äh, härra Kavada on variraportöör. tema palus mul tema nimel selle järgneva teksti ette lugeda. härra Kavada sooviks tänada raportööri selle arvamuse eest ja teeb järgmised ettepanekud. kokkuleppe eesmärgiks on edendada ja lihtsustada parlamendi, nõukogu ja komisjoni suhtlust. iga-aastane koormuse öö, ähm, analüüs ja RSP aitaksid VKE-del toime tulla kõigega, mis Euroopa majanduses ähm, toimub. edasi programmeerimisperiood. kindlasti on vaja siin arvestada ka omaalgatuslikke raporteid. kolmandaks, kõik on väga kena, aga vaja on mõelda ka ajakavale ja tähtaegadele ja läbipaistvus on oluline. ja veel, nii palju, kui me räägime Euroopa Liidu VKE-dest, on oluline, et me looksime töökohti üle kogu Euroopa. mõjuhinnangud on teretulnud, aga sellisel juhul ainult, kui peetakse kindla Äh, kinni tähtaegadest. kuues märkus. seda saab ähm, härra Kavada toetada, kui see on seotud euro- äh,, huvigruppidega konsulteerimisega. järgmine punkt kindlasti peaks arvestama ka läbipaistvust. aitäh! suur tänu! Jean Lambertit ma siin saalis ei näe roheliste nimel, EFTD esindajat ei ole, ENF-i ka kedagi eh, ei ole, aga Evelyn Lille on palunud sõna. ja suur aitäh, ma tahaksin äh, ühe põhimõttelise märkuse gold plating'u küsimuses välja tuua ja miinimumstandardide osas ka gold plating äh, ähm, on äh, Äh, liigsete nõuete äh, seadmine, kui me räägime ellurakendamisest ja äh, siin välja pakutud meetmed, iga-aastane koormuse hindamine ja nii edasi, on head meetmed sellele taustal. aga minu arvates on ääretult olulise tähtsusega see, et me siin eristaksime gold plating ut ähm, ehk siis liigte nõuet, liigsete nõuete panemist ning miinimumstandardite vahel.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 me äh, tegeleme äh, seadusloomeliste küsimustega, mis puudutavad äh, töötajate kaitset, töökeskkonda ja palju sellest, mida me siin teeme, puudutab just miinimumstandardeid. ning kui valitsus nüüd otsustab direktiivi ellu rakendada ja öelda, et meie tahame kõrgemaid standardeid, siis peaks see alati olema võimalik tagada riiklikul tasandil. viimastel aastatel me oleme Euroopa kohtult saanud äh, lahendeid, äh, mis on seotud nii-öelda piiripealsete küsimustega, küsimustega, et kas tegu on siis äh, maksimumstandarditega või miinimumstandarditega ja seetõttu on ääretult olulise tähtsusega, et meil seadusandjana Euroopa tasandil on piisavalt mänguruumi, et öelda näiteks selle raporti raames, et parim õigusloome tähendab loomulikult võimalikult lihtsat äh, õiguloomet, äh, kui mõnes valdkonnas on kolm reeglit juba paigas, ei ole mõtet neljandat äh, veel ka kehtestada, see teeb olukorda veelgi hullemaks meil on erinevates valdkondades erinevad reeglid äh, ja eriti VKE-d on keerulises olukorras, aga ääretult oluline on mänguruum äh, tagada riikidele, me peame tagama, et meil on miinimumstandardid äh, siin, millest me räägime ja gold plating ja miinimumstandardid ei ole üks ja sama asi, aitäh! suur tänu! komisjonist on ka esindaja Johnston või keegi teine. palun eh, siis öelge palun ka oma nimi meile. Hello, my name is Jana Levtšotok, olen mina, töötan Euroopa Komisjonis ja tegelen eh, institutsioonide vahelise leppega. kõik toimub muidugi kolmepoolsetel läbirääkimistel, aga mul on siiski praegu mõned kommentaarid. kõigepealt see kaheteistkümnenda detsembri kohtumine, poliitilise seisu arutamine, kolme esindaja, kolme institutsiooni esindajad olid seal, arutati seda, kuidas see parema õigusloome agenda on edasi läinud ja me arutasime ka kahekümne neljanda oktoobri parema õigusloome ehm, teatist ja seal on juttu ka sellest ähm, koormuse või halduskoorma uurimusest, selle, see on kõik juba kaetud ja see on punktis kaheksa. delegeeritud aktidest räägiti ka, leiti, et tegelikult see on eeskujulik näide institutsioonide vahelisest koostööst, aitäh! Thank you for that! suur tänu! ajakava on siis järgmine. muudatuste tähtaeg kahekümne üheksas jaanuar kell kaksteist. meie komisjonis vastuvõtmine kakskümmend üks, kakskümmend kaks märts selle faili juhtkomisjon on juuri, kakskümmend seitse märts on seal selle vastuvõtmine ette nähtud. kas te soovisite ka midagi kokkuvõtteks öelda, proua McIntyre? jah, suur-suur aitäh kõikidele tahtsin öelda siin kolleegile, et jah, ma olen täiesti sama meelt, kui te oleksite siin mind kuulnud ühe ehm, teise eelnõu teemal rääkimist, ehm, siis ehm, ma olen ka rääkinud seda, et liikmesriigid tihti lähevad kaugemale, kaugemale minek ei ole halb kui liikmesriigid püüavad teha midagi head rohkem, see, mida mina siin äh, silmas pidasin, on hoopis äh, muu asi, see gold plating, kui liikmesriigid äh, äh, pingutavad üle äh, mingisuguste asjade kohaldamisega, selge, keegi teine rohkem midagi lisada ei soovi, suur aitäh selle ähm, arutelu eest ja võtame nüüd kaheksanda päevakorrapunkti kuulamine, kandidaatide kuulamine. Euroopa Parlamendi eksperdid ETF-i nõukokku. ma ei tea, kas kandidaadid on? siin me oleme kümme minutit pä-, ajakavast ees, kuulame äkki ära need kolm kandidaati Edith Bauer on siin, Alejandro Serkas kuskil on. ja siis on Jean-Francois Messier. proua Bauer, äkki te tuleksite siia ette ja siis me ootame natuke, kuni siia jõuab ka härra Serkas Hello, Mr Sarkas, you can come up here. härra Sarkas, võite ka siia ette tulla. <laughs> No problem no. <laughs> No, you come up here. Yeah. okei okay, uh,, you are very few left. hästi, liikmeid on üsna vähe saalis. proua Paur ja härra Serkase elu teeb see muidugi lihtsamaks. aga nad teavad, kui oluliseks me peame seda ettevõtmist nimelt arvamuste vahetus nende kandidaatidega, kelle me soovime määrata Euroopa Parlamendi sõltumatuteks ekspertideks Euroopa koolitusfondi juhatusse kolmas kandidaat, härra Jean-Francois Metsier, kahjuks täna kuulamisel osaleda ei saanud. seega saan nüüd sõna anda kandidaatidele ning siis nendele liikmetele, kes veel saalis viibivad. ning teame ka, et komisjoni esindaja viibib saalis proua Bauer, annaksingi sõna teile. kindlasti teate, et istungit jälgivad ka need inimesed, kes ei viibi küll saalis, vaid viibivad arvuti ees. palun. suur tänu, lugupeetud esinaine, lugupeetud kolleegid, nagu te teate kümme aastat samuti selle komisjoni liige olin seega on mul väga hea meel taas teie ees olla. kui ma lahkusin Euroopa Parlamendist, valisite te mu Euroopa Koolitusfondi juhatusse sõltumatuks eksperdiks ning ma soovin teile öelda, et ma hindan südamest, et olen saanud teid esindada, olla teie silmadeks, kõrvadeks ja ka abikäeks vahel Euroopa koolitusfondis. viimati, kui me sellest agentuurist rääkisime, ütlesin teile, et hoolimata sellest, et Euroopa koolitusfond ETF jääb küll äh, kõrvale kesksetest asjadest, millele see komisjon on siin keskendunud, kuna tegeleb just mitteliikmesriikide küsimustega. hindan siiski väga kõrgelt seda tööd, mida te teete. sealne töö on äh, tõepoolest kõrgetasemeline. Neil on äh, väga palju oskusteavet, eriti just kõrgetasemelist, mis puudutab äh, tööhõivet ja ühest küljest ja, ja teisest küljest arengupoliitikat. näen, et ETF agentuurina on tõepoolest äh, tugev vahend, mida arengupoliitikas äh, minu arvates ei kasutata piisavalt. võttes arvesse suuri probleeme rändevoogudega siis tõenäoliselt tulevikus peaks taas hindama, kuidas kasutada seda väga olulist vahendit, väga asjakohast vahendit, ka sellest aspektist, kuidas äh, nende küsimustega toime tulla, kuidas äh, tuvastada ja osutada abikäsi nendele riikidele, kust äh, rändevood pärinevad. see agentuur töötab tõepoolest suure surve all, võttes arvesse eelarvekärpeid, kärpeid ka äh, töötajate seas äh, selles iga-aastases eelarve raamistikus. hoolimata sellest, et nad teevad tõepoolest väga kasulikku, väga huvitavat ning väga tõhusat tööd sellistes riikides mm kus nende töö, kuhu nende töö on keskendunud. seda hoolimata sellest, et äh, tegevuskava on keeruline, iga-aastaselt ligikaudu sada taotlust nad komisjonilt saavad, see tähendab, et äh, iga paari tööpäeva tagant uus taotlus tuleb. ühest küljest ma näen, et äh, tegemist on erakordse koormusega nende jaoks, aga samas ma näen, et nad tunnevad selle üle ka uhkust. kuna väga sageli komisjon just nende tööle tugineb töötades väga paindlikel tingimustel erinevates riikides. loodetavasti homme olen ära teeninud teie usalduse, siis pärast seda näen oma ülesandena parandada, edendada suhteid selle komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ETF-i vahel ma usun tõepoolest, et see agentuur teeb väga head tööd, aitäh! Thank you very much uh...! aitäh! nüüd annaksin sõna härra Serkasele, palun! <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta! <clears throat> suur tänu, proua esinaine ning tere päevast kõigile! lugupeetud rahvasaadikud ja teised, kes istungit kuulavad jätkaksin sealt, äh, mida ütles äh, härra proua Bauer. ka minule on see komisjon tuttav, viisteist aastat äh, oma elust veetsin siin, need aastad olid pikad, kuigi tundusid lühikesena. mul on väga meeldivad mälestused sellest kojast ja ma olen väga tänulik sellele kojale. ning kui sotsiaaldemokraadid esitasid mulle kutse esindada parlamenti sõltumatu eksperdina nagu koolitusfondi juhatuses, olin üllatunud. ma ei ole enam siin, kuna olen pensionil ning äh, ma ei lootnudki enam siia tagasi jõuda, seega kujutlete kindlasti minu üllatust, et ma sain võimaluse naasta oma kirgede juurde. tunnen siin äh, saalis ära ka mõned näod, inimesed, kellega oleme teinud tööd koos ma ei soovinud küll poliitilise vastutuse juurde naasta, aga kuna tegemist on Euroopa agentuuriga, siis leidsin ma, et ma selle asutuse kahe aspektiga olen kokku puutunud, nii hariduskoolitusega kui ka arengupoliitikaga. see on perekondlikel põhjustel on see mulle väga südamelähedane teema, mina olen pärit õpetajate perekonnast ning eh, mitmed neist tegelevad ka kutseõppe küsimustega, elukestva õppega. minu eh, CV-st näete, et enne kui minust sai jurist, eh, läbisin ka õpetajakoolituse. töötasin õpetajana ning nüüd tundub, et olen selle juurde naasnud olen ülikooli professor. Jean Monnet keskust oma ülikoolis juhatan ning töötame väga palju seenioridega, inimesed, kes tulevad tagasi, et oma teadmisi värskendada, soovivad teada ka selle kohta, millega Euroopa tasandil tege-, tegeldakse ning muidugi ka Dublini algatus tegeleb haridusküsimustega saatus on andnud mulle võimaluse töötada mulle südamelähedases valdkonnas. haridus on väga oluline nii üksikisikutele kui ka riikidele. sotsiaalne leping, mis on teinud Euroopast arvestatava jõu, hõlmab ka valdkonda, mis ei ole ehk nii hästi tuntud. nimelt, me räägime sellest tööst mida tehakse siis, kui läbi hariduse antakse inimestele võimaluse ellu jääda väga konkurentsivõimelises ühiskonnas, see tähendab, et inimesed turumajanduse tingimuses suudavad ära elada ning end ära elatada. me ei saaks eeldada, et inimesed konkureerivad üksteisega, kui me ei anna neile samu võimalusi samuti me näeme oma ühiskonnamudelis äh, muutusi, me näeme, et äh, jätkuharidus, elukestev õpe on arenemas, et inimesed tuleksid ka tuleviku küsimustega toime. ning äh, sellega ma oma töös ka tegelen. isiklikel põhjustel ma tean, et koolitus on ehk viima-, viimane võimalus täita see lõhe erinevate riikide vahel, mis arenevad eri kiirustel ning kui Euroopa Liit tegeleb haridusküsimustega ka oma arengukoostöös, siis ma usun, et see on äh, väga hea lahendus. kui te minu kandidatuuri toetate, siis loodan, et saan äh, ka naaberriikides edasi töötada. lisaks nendele isiklikele põhjustele ma tunnen äh, koolitusfondi üsna hästi, olen tutvunud selle taustaga olen lugenud väga palju taustateavet, ma olen kursis nende hinnangutega, olen, tunnen ennast lähedasena fondile ja inimestele, kes seal töötavad, kuna nad väga kiiduväärseid eesmärke püüavad saavutada. Nad näitavad välja tõelist pühendumust ja seda mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas, nad näitavad praktikas, mida on Euroopal oma naabritele pakkuda koolitusfond toetab Euroopa Liidu välismõõdet üsna tugevalt ja selgelt. igaüks, kes arvab, et Euroopa Liit eh, heaolu saare, saarekesena eh, toime ei tule, siis eh, tuleb arvestada ka sellega, et meid ümbritsevatest riikidest mitmed võivad tulevikus Euroopa Liiduga ka liituda. praegu on aga väga oluline, et me ei ümbritseks ennast õnnetute riikidega, vaid aitaksime neile tagada sarnase tuleviku sellega, mida nad näevad näiteks teleekraanil, meil on ju äh, sõbrad Marokost, kõigest kuusteist kilomeetrit äh, Gibraltarist ning kui me räägime töötusest, oma probleemidest ja võrdleme seda nende miljonite inimestega, kellel puudub igasugune võimalus äh, peale kõikuvasse paati hüppamise ja uppumisega riskimise, siis millest me räägime? ma arvan, et Euroopa Liidul tegelikult õnnestuks ja õnnestubki oma maine nende inimeste silmis päästa, me kaitseme Euroopa Liidu põhiväärtusi ning me soovime toetada nende riikide võimekust, me uuendame ka strateegiat, mis võeti aastal kaks tuhat viisteist vastu, seega on mul väga hea meel, et ma saan toetada Euroopa Liidu välistegevust, tugevdada Euroopa Liidu mainet. ning lõpetuseks tahtsin veel öelda, et lugesin läbi ka välised hinnangud ning mul oli väga hea meel seda lugeda, instituudi hinnangud olid väga Äh, poolehoidvat, hoidvat, tegemist oli hiilgava analüüsiga, hõlmati väga paljusid riike äh, keerulistes tingimustes. samuti tegutseti väga piiratud äh, ressurssidega seda läbi viides, läbi viies, aga väline hinnang annab agentuurile, koolitusfondile väga hea hinnangu on ka mitmeid küsimusi, mis on tõusetunud äh, sellest hinnangust. teisisõnu, kui meil oleks rohkem võimalusi ja võimekust äh, oma tööd teha, siis see oleks ainult hea. on ka rida soovitusi, milles räägitakse teabevahetuse parandamisest, kommunikatsiooni parandamisest ning räägitakse ka võrgustike parandamisest, mida koolitusfond kasutab ma arvan, et see, mida Torinos äh, ja siingi tehakse ja ka teistes agentuurides, näitab, et vahel me räägime, keskendume omadele küsimustele ning unustame, et meie tegelik missioon on ju väljaspool Euroopa Liidu piire. räägime üksteisega ainult äh, oma muredest ja unustame need olulised mured, mis on inimestel väljaspool institutsioone, väljaspool Euroopa Liidu piire seega, kui äh, üks eesmärke on ühenduse loomine kodanikega, siis saan seda ainult toetada edasi. kriisi ajal kõik agentuurid, ka see agentuur äh, kannatasid kärbete käes ning äh, minu missioon teiega koostöös on aidata parandada neid numbreid, mis on vähenenud viimastel aastatel, mille põhjal töötatakse. seega, kui mulle võimaluse annate, siis aitaksin mina tagada et Euroopa koolitusfond on tõhusam, kasutab oma ressursse tõhusamalt ning saab tugevdada oma mainet mitte ainult komisjoni silmis, vaid ka väljaspool Euroopa, Euroopa kodanikuühiskonnas ning äh, muutuda arvestatavaks jõuks, eriti just inim-, inimarengu vallas nii et meie hääl kõlaks Euroopa Liidust väljaspool sama äh, kõvasti kui Euroopa Liidu sees. muidugi tegemist on ka poliitilise agentuuriga ning ma loodan, et äh, saan olla seal teie kõneisikuks. Euroopa Koolitusfondi juhatuses kindlasti kuulan hoolikalt kõike, mida parlamendil mulle öelda on, aitäh! Thank you! suur tänu! Evelyn Reegner palus sõna, palun uh,! Herzlichen Dank! suur aitäh! Äh, ma teen äh, kiiresti. mul on väga hea meel, et te täna siia olete meie ette tulnud. Äh, ma usun, et te olete väga usaldusväärsed inimesed, kes pühenduvad oma tööle. mul on väga hea meel, kui ma tean, et härra Tsergas uuesti kandideerib. ta on ähm, asjale pühendunud, äh, teeb oma tööd südamega ja väga äh, kangekaelselt äh, ja mul on väga hea meel, et ma nüüd teie sõnavõttu siin kuulsin, soovin teile palju edu, aga Mm, minu arvates on väga oluline just siin Euroopa Parlamendis olla alati kangekaelne eh, ja viidata pidevalt sellele, mida teha tuleb ja kui me räägime erinevatest ametitest, siis me sageli teame, et nad teevad väga head tööd, aga ähm, eh, sageli on olukord selline, mis, mis on meelest. aga tegelikult eh, on alati vaja jääda järjepidevaks ja, ja rõhutada selle töö olulisust ja ma loodan, et te võtate seda ka arvesse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 öelda härra Särkasele järgmist. tegemist on isikuga, keda ma olen juba pikka aega tundnud. ta on mu väga hea sõber ning muidugi annan talle oma poolthääle ja palun ka homme oma fraktsioonil teda toetada, kuna ta on siin väga väärtuslikku tööd teinud, tegemist on väga tõsise töötajaga soovin teile mõlemale öelda. esiteks soovin teid tänada selle eest, et olete nõustunud nii tähtsa rolli vastu võtma. ning jätkates sealt, kus proua Regner pooleli jäi, jah, väga palju tööd on vaja teha ja peate koo-, koostööd tegema mitmete agentuuridega, aga lisaks sellele soovin öelda, et ehk äh, Äh, ei teata piisavalt, äh, milline on parlamendi roll, teiste agentuuride roll, näiteks äh, Eurofondi roll. ma arvan, inimesed ei tea siin piisavalt, mis tööd nad teevad, milliseid uuringuid avaldavad, milline on nende panus ning vahel on loomulik ekspert saata ekspert, loomulik instinkt saata ekspert siia ja sinna ja me ei teagi, et meie esindajaid, tegelikult selle koja esindajaid erinevates agentuurides on väga palju. seega on väga oluline, et parlament kasutaks ka seda oskusteavet äh, väga hästi, mis kõigis nendes agentuurides olemas on ning äh, loodan, et teie ka seda teete ning ka meie siitpoolt seda teeme, kuna see on äh, parim viis, kuidas me saame ära kasutada kogu seda oskusteavet, mille oleme sinna saatnud ning mul, nagu ütlesin, mul on väga hea meel, et olete selliste, sellise vastutusrikka rolliga nõustunud. aitäh, proua McIntyre järgmisena. aitäh, ma ei plaaninud sõna võtta, aga soovisin tervitada meie endisi kolleege, kes on täna taas meie ette tulnud. väga hea on teada, et elu jätkub ka pärast äh, parlamendisaadiku toolil istumist, see on mulle just eriliselt huvi pakkuv. ootasin arvamuste vahetust teie mõlemaga, ma arvan, et on esimene kord, kui ma olen olnud nõus härra Serkasega või vähemalt olen tem-, täna temaga rohkem päri olnud kui varasemalt, kui me oleme temaga arvamusi vahetanud. igal juhul on väga hea teada, et meil on kaks väga head kandidaati, kes on valmis selle rolli vastu võtma ning soovin teile mõlemale head. aitäh teile kõigile selle eest, homme hommikul hääletame kell üheksa viisteist, kui ma ei eksi ning loodetavasti kohtume teiega mõnes teises kontekstis ka tulevastel aastatel. suur tänu, et täna siia tulite. ning ma loodan, et Äh, naudite seda tuge ja toetust, see on teil siin olemas. suur tänu teile ning tundub, et nüüd olemegi jõudnud istungi lõpuni. suur tänu neile, kes jäid saali nii kauaks, et see ära oodata. hääletamine toimub homme hommikul ja kohtume siis taas. mõned meie seast küll lähevad edasi viiendal, viiendale töötajate lähetamise triloogile, seega mõni töötund meid veel täna ees ootab, kohtume homme ja, või seal ja suur tänu!